daamid ja härrad, palun istuge oma kohtadele reçu... Te olete saanud päevakorra projekti. Teid on teavitatud sellest, millistesse keeltesse tõlge on saadav meie komisjonis. Te olete samuti saanud oma, leidnud oma kohalt ilmselt eh, tervituspaketi mis sisaldab siis kasulikku infot äh, uutele komisjoni liikmetele selle kohta, millega meie komisjon tegeleb, millised on meie komisjoni äh, liikmete ülesanded, samuti on teie käsutuses äh, ülevaade eelmisel ametiajal tehtust, selle on ette valmistanud meie sekretäriaat ja tahaksin sekretäriaati selle eest tänada korrigendumi eelnõu on samuti välja jagatud äh, kaheksateistkümnendal juulil äh, ja see puudutab siis tehnilist laadi muudatust, mis on kokku lepitud teiste institutsioonidega äh, tihedas koostöös raportööri proua Kresslega vastavalt kodukorra reeglile eh, kakssada kolmkümmend üks peab vastutav komisjon selle eh, teksti läbi vaatama ja vajaduse korral esitama selle ka täiskogule ja seetõttu teen ettepaneku, ent järgmisel täiskogul kuulutame selle korrigendumi välja, loomulikult kui kellelgi ei ole mitte mingisuguseid vastuväiteid ma tahaksin äh, veenduda, kas vastuväiteid ei ole, kellelgi ei ole selle korrigendumi kohta äh, midagi öelda, me kõik kiidame selle üksmeelselt heaks. niisiis, äh, see on ühehäälselt meie komisjoni liikmete poolt heaks kiidetud ja kuna asi nii on, siis võtame Äh, selle arvesse ja läheme edasi kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve juurde, tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, et see päevakorrapunkt on seotud punktidega neli ja viis, mille osas meil veel ei ole raportööri nimetatud, tegemist on siis paindlikkusinstrumendi kasutusele võtmisega ja Euroopa Solidaarsusfondi kasutusele võtmisega. nagu te juba teate, on nõukogu lõpuks äh, möödunud nädalal selles osas äh, kokkuleppe saavutanud Coreperi tasandil äh, kärpida siis komisjoni eelarvet kahe miljardi saja miljoni euro osas maksetes ja saja miljoni osas siis kulukohustustes ning meil on äh, juba üsna suur puudujääk siis või erinevus nende maksete ja kulukohustuste vahel ning nagu te ilmselt teate, et me oleme äh, kahe miljardi ja saja miljoni ulatuses makseid vähendanud ja äh, kulukohustusi ainult viiesaja miljoni osas, nii et, et me peame sellest kõigest veel kõnelema. aga annaksin sõna proua Kardia Zabalile, eh, kes on meie üldraportöör eh, kolmanda jao osas ja seejärel saab sõna eh, proua Hallmeier, kes räägib siis eelarve teistest jagudest. niisiis, üldraportöör, teil on sõna. aitäh, härra esimees. ega siin midagi uut öelda eriti palju ei olegi viieteistkümnenda aasta eelarve kohta nagu te juba selgitasite, siis nõukogu on välja kujundanud oma seisukoha, on otsustanud viissada kakskümmend kaks miljonit kulukohustustest kärpida ning üks koma kaks miljardit maksetest kärpida. mis tähendab, et see ei lahenda meie maksete probleemi, pigem süvendab kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks seda maksete probleemi. tuletan meelde, et meie komisjon tegi ettepaneku, et me kasutaksime kahe tuhande viieteistkümnendal aastal finantsraamistiku ülempiirini raha ära. väga keeruline oli ette kujutada edasisi eelarvekärpeid kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks. komisjon esitas küll suuremad numbrid, aga ikkagi nõukogu otsustas neid numbreid kärpida ühe koma kahe miljardi võrra me peame nüüd parlamendis selle veel läbi vaatama, kui nõukogu on mõistlik ja nõustub lisaeelarvega, mille me esitasime ja me leiame ka selle maksete probleemile lahenduse, siis oleks tore, aga mingisugust uuemat infot mul selle kohta ei ole, ma eeldan, et komisjon räägib meile täpsemalt, mida meil on vaja maksta veel kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ning mida me saaksime ette võtta kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. kultuurikomisjonis, kus ma olen asendusliige, räägiti samuti üldeelarvest ning Euroopa Komisjoni esindaja noorsoo, kultuuri ja spordi asjus ütles, et kui me õigeaegselt lisaeelarve otsust vastu ei võta, siis võivad sattuda ohtu Erasmuse stipendiumid aasta lõpupoole. loodetavasti ei teki meil sellist olukorda nagu eelmine kord, et me õigeaegselt lahendust ei leidnud, siis toimusid meil erakorralised koosolekud ning pidime kiireloomulisi lisaeelarveid vastu võtma. see on väga hea näide, Erasmus siis üks parimaid näiteid Euroopa edukast poliitikast ning me ei soovi ohtu äh, seada selliseid stipendiumeid. raportööri ja parlamendisaadikuna loodan ma, et me saame sellele vajaliku toetuse maksete puhul on meil vaja tugevat toetust, sest see on kõige suurem probleem. aga kulukohustused on ka tähtsad, sest see, need peegeldavad ju täpselt meie poliitilisi prioriteete maksed ise on tegelikult ju tehniline pool, tehniline lisandus kulukohustustele, milles me siin parlamendis koos nõukogu ja komisjoniga kokku lepime. loomulikult peame me üheskoos tegutsema nõukogu vastu, sest nemad peavad ju maksma nende programmide eest, mille puhul me kohustused endale võtame, aga peame meeles pidama ka meie parlamendi poliitilisi prioriteete märtsi üldsuunistes otsustasime me, et Euroopa programmidele peaks eraldatama maksimaalne rahasumma, et need programmid saaks käima lükata juba praegu, mitte kaheksateistkümnendal, üheksateistkümnendal aastal. Euroopa Parlament on Euroopa eelarve on küll väike, kuid endiselt ta stimuleerib äh, investeeringuid ju innovatsiooni, infrastruktuuri, tehnoloogiasse liikmesriikides. seega me peaksime siin Euroopa Liidus aktiivsemalt tegutsema. ma arvan, et Euroopa Liidu eelarvega peaksime me suutma liikmesriike toetada, õhutama erinevatele programmi, erinevaid programme ellu rakendama, aitama kaasa haridussüsteemile, et Euroopa Liit oleks jällegi maailma esirinnas. viiskümmend protsenti kui, kui me kulukohustused on ainult viiskümmend protsenti ja me makseid teeme ka ainult viiekümne protsendi väärtuses, siis me ei täida oma kohustusi siis ennetavad tegevused, see on väike osa eelarvest küll, kuid siiski oluline. sada seitseteist pilootprojekti on välja pakutud meie saadikute poolt ning kolmsada kakskümmend neli ennetavat tegevust Ehm, nende keskmine maksumus on üks koma nelisada viiskümmend kolm miljonit eurot. komisjon on esitanud oma esialgse seisukoha, nagu te teate, siis komisjon vaatab läbi kõik Euroopa Parlamendi ettepanekud tehnilise külje pealt, ehm, analüüsivad ja ütlevad meile, kas need programmid on teostatavad, niisiis me oleme saanud nende analüüsid esimese programmifaasi kohta septembris jõuavad meile teise vooru analüüsi tulemused. Euroopa Komisjoni analüüs on küll oluline, aga kui meie parlament otsustab, et poliitiline prioriteet on mõne pilootprojekti läbiviimine, siis isegi kui komisjon ei ütle, et see on prioriteet, siis ja see meie jaoks on, siis peame me andma endast parima, et see projekt ikkagi ellu rakendutuks. komisjoni analüüs on küll oluline, äh, aga meie enda prioriteedid peaksid olema ikkagi kõige tähtsamad. aitäh äh, üldraportöörile, aitäh äh, selle ülevaate eest me oleme uue ametiaja alguses ning me peame olema eriti tähelepanelikud just nimelt maksete ja kulukohustuste suhte seisukoha pealt Äh, sellepärast et neid kulukohustusi, millele meil rahalist katet ei ole, nendega tekivad meil probleemid ja me ei saa lubada sellist olukorda, et Euroopa Liit satub võlgadesse. Äh, me ei äh, suuda lihtsalt sellisel juhul maksta neid arveid, mis kuhjuvad. kahe tuhande kümnendal oli neid viissada miljonit ja nõnda edasi nii et, et selline olukord on tõesti väga murettekitav, aga kõigest sellest on meil võimalus üsna peatselt kõnelda kas äh, keegi soovib sõna võtta? härra Manka, palun. aitäh, härra esimees, tahaksin tänada raportööri kokkuvõtte eest. nõustun temaga täiesti. nimelt peamine probleem seisneb selles, et me võtame endale kulukohustused, aga siis ei tehta piisavalt makseid mina olin aastaid linnapea, ähm, juhtisin ähm, regiooni ning ma tean täpselt, kui suur probleem on, kui maksed hilinevad. näiteks ehitasime me sildu üles, mis teise maailmasõja ajal olid õhku lastud ning viiskümmend protsenti tuli omavahenditest kui aga Euroopa-poolne raha hilineb, siis sellega tekib tõsine probleem. mõned aastad tagasi võtsime me vastu direktiivi, võtsime vastu otsuse, mille kohaselt maksed kõik tuleb teha kas kümne või kuuekümne päeva jooksul, nüüd aga tegutseb nõukogu täiesti omatahtsi, see on tohutu probleem, kui maksed ei jõua kohale õigeaegselt, siis ei saa makseid koha peal teha õigeaegselt ka ettevõtetele. ning mitte kõikidel ettevõtetel ei ole võimalust selliste hilinemiste puhul edasi tegutseda. nõukogu peab seda mõistma ning me peame andma oma parima selleks, et see probleem lahendada. see küsimus kerkib esile igal aastal ning ainuke lahendus minu arvates on, et äh, me peame välja töötama oma vahendite süsteemi, ma tean, et härra Juncker toetab väga finantstehingumaksu, loodetavasti selle mandaadi jooksul võtame me selle ka vastu. aitäh, härra Torvalds, järgmisena. Thank you, chair. suur tänu, härra esimees. suur tänu ka raportöörile. üks esimesi raportööri lauseid oli, et kui nõukogu võtab vastu mõistliku otsuse. isegi kui ma tulen jõuluvanamaalt ja peaksin teda uskuma, siis ma tegelikult ei usu seda, et äh, nõukogu niipea võtab mõne mõistliku otsuse vastu. eks me näe, kui jõulud lähenevad, kas nad mõtlevad ümber siis kaks kommentaari selle probleemi kohta. mõningad meie võetud kulukohustused on veidikene oportunistlikud. me võtame selliseid kohustusi, mille koha, kohta me teame ka, et neid ei täideta niipea. niisiis me peaksime ka siin olema natukene distsiplineeritumad. kui me soovime näidata, et me oleme maailmas parimad, ja kulutame raha, mida meil tegelikult ei ole, siis lõpp saab olema üsna kurb. kui ma rääkisin siin nendest kohustustest, siis ma soovin, et nõukogu täidaks ühte kohustust, nimelt seda vahe ülevaatamise kohustust. see ei tohiks olla lihtsalt formaalsus. kui see jääb lihtsalt formaalsuseks, siis tekib meil olukord, et äh, keegi lihtsalt ütleb, et eelarvekomisjonis istub hunnik idioote ning seda ma ka ei sooviks. aitäh. jah, äh, äh, Euroopa maine igatahes muutuks, aga härra Levanovski järgmisena. aitäh tegemist on tõesti väga keerulise eelarvega ja me oleme veel uue finantsperspektiivi algusjärgus ainult, ainult kakskümmend kaks protsenti vahenditest eraldatakse uutele programmidele ja nelikümmend protsenti läheb vanade programmide lõpetamiseks. ja selleks, et kõige sellega toime tulla, arvestades seda, mida mina tean, üha suurenevatest võlgnevustest seoses aastaga kaks tuhat kolmteist, siis kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve edu äh, sõltub äh, tõesti sellest, kuidas me oma varasemate kohustustega suudame toime tulla ma arvan, et me peaksime eh, tõesti kõigepealt eh, keht-, keskenduma kulukohustustele ja seejärel ka maksetele ja peaksime neid võlgnevusi vähendama. Eh, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta ülempiir on tegelikult kaks miljardit madalam kui see, mis kulutati kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ning sellel aastal on see ülempiir kaheksa miljardit madalam kui see, mis kulutati möödunud aastal, nii et, et siit tulevad selged probleemid ja me peame leidma lahenduse kahe tuhande neljateistkümnendal seitsmendal aastal, mulle, mulle tundub, et see on peaaegu, eh, sest et kui me seda lahendust ei leia, siis kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve muutub peaaegu võimatuks. Eh, need kärped, mis on tehtud eh, juunikuisel nõukogu kohtumistel pandi paika küll strateegiline eh, tegevuskava Euroopa Liidule muutunud ajal ja eh, räägiti sellest, tuleb täiel määral ära kasutada Euroopa Liidu tõukefonde, kuidas tuleb era- ja avaliku sektori vahendeid ühendada ja investeeringuid soodustada ja nõnda edasi, aga eh, kärped, mida on tehtud rubriigis üks, on täielikus vastuolus sellega, mida liikmesriigid ülemkogul juunikuus kokku leppisid niisiis eh, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve eh, edu sõltub sellest, kuidas me kahe tuhande neljateistkümnenda aasta probleemid lahendame, aitäh. aitäh. härra Sani. Grazie, signor presidente, grazie alla. suur tänu, härra esimees, tänan ka raportööri, tänan raportööri selgituste eest mina olen parlamendis uus, ma olen uus ka siin komisjonis ning äh, kui ma uurisin Euroopa Liidu eelarvet, siis ma olin vapustatud sellest, missugused on need probleemid, mis maksetega seonduvad ma töötasin läbi kolm dokumenti ning ma jõudsin järeldusele, et see kõik algas kahe tuhande teisel aastal, see tähendab, et kaksteist aastat on juba möödunud niimoodi, et nõukogu äh, ja komisjon veeretavad seda probleemi enese ees edasi ilma lahenduseta. kui me soovime äh, aga kodanike usaldust võita, siis tuleb meil pidada oma lubadusi minu arvates nõukogu positsioon kahe tuhande viieteistkümnenda aasta maksete osas on täiesti vastuvõetamatu. me peame oma tühikut täitma, me soovime ju jääda usaldusväärseks kuid mulle öeldakse ka, et siin on tegemist puhtalt ainult majandusküsimustega, see ei ole usaldusväärsusega seotud, kuid kui me ei maksa teenuste eest, mida meile on osutatud, siis nemad omalt poolt, need, kes on meile teenuseid osutanud, ei saa oma arveid maksta, see kahjustab meie majandust tervikuna, majandus ei saa niimoodi terveneda, aitäh. aitäh. ma alustan Äh, arutelu kohe pärast, äh, alustasin arutelu siis kohe pärast seda, kui üldraportöör oli sõna võtnud, aga nüüd annaksin sõna ka proua Hallmeierile, kes äh, ei, jõudis, jõuab peatselt siia ja võib-olla peataksime hetkeks selle arutelu ja siis jätkame seda arutelu, kui proua Holmaier on oma sõnavõtu teinud, palun. nõndaks, mina äh, pöörduks, ei räägiks nii palju Euroopa eelarvest, selle kohta on juba intensiivsed läbirääkimised ja arutelud läbi viidud äh, ning praegu on asjade seis äh, no pisut teistsugune võrreldes sellega, mis oli siis, kui kahe tuhande neljateistkümnenda aasta parlament ametist lahkus ning kahe tuhande viieteistkümnendal aastal kahtlemata avaldab mõju seni tehtud töö, ka üleminekuperioodi rahad tuleb uude eelarvesse planeerida ning kolleeg, kes minu taga istub, rääkis ka komisjoni pensionidest ja armas kolleeg Levandovski. tulevikus me käsitleme neid probleeme ühiselt ning meil on õnnestunud ühe koma kaheksa protsendi võrra vähendada pensionimakseid ning kahe tuhande üheteistkümnendast, kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast null koma neli sealt me võtame ka summasid üle, kuid need summad on väiksemad, kui peasekretär esialgselt planeeris, me peame arutama ka selle, seda, kui suur mida teha hoonetega seonduvate kuludega, kas me kanname nad üle või me püüame need probleemid kohe lahendada ning kärped on tehtud seitsmeteistkümnes äh, eelarvepunktis, see puudutab parlamendi eelarvet. meie eelarve äh, ei ole päris tavapärane, sest äh, me ei ole veel regioonide komiteega ja sotsiaal- ja majanduskomitee teiega kõiki küsimusi lahendanud, nende mõlema eelarved sisalduvad veel meie eelarves, see moonutab kogu meie statistikat, nii et me tegelikult ei näe, mis on need reaalsed numbrid meil on vaja jõuda selleni, millised on tegelikult muudatused, mis puudutab ka isikuseisu, kui me jätame välja need mõlemad komisjonid, sellisel juhul no, me näeme, et parlamendi eelarve tegelikult ei ole sugugi kasvanud, vaid äh, siin on äh, tegemist äh, institutsioonide vaheliste probleemidega, ühtede juures me näeme kärbeid, teise juures tõusu, see tähendab ning seetõttu ongi just parlamendi eelarve maht kasvanud ning ma teen kõik täpsed arvutused septembrikuuks valmis, sest et septembris ma saan, septembri alguses ma saan tõepoolest täpsed numbrid ning siis ma saan teha täpse jaotuse. ning äh, spetsiifilised probleemid on meil neljas äh, muus valdkonnas. meil on äh, probleeme välisteenistusega, kus minu arvates äh, on kärbitud liiga palju, see ei ole põhjendatud, ma ei saa sellest aru, mis seal toimub, sest küsimus on selles, kas personal on komplekteeritud, kas kõik kohad on täidetud, välis, välisteenistuses on inimesi vaja, see on selge, ning sest et meil on vaja saadikukohad täita ning probleeme on ka Euroopa kohtu osas, sest Euroopa kohtu osas ei ole ilmselt nõukogu ise oma enda seisukohti korralikult läbi lugenud, sest et see kärpimine, mis seal läbi on viidud, see on täiesti kummaline ning minu arvates on Euroopa kohtul rahalisi vahendeid oluliselt rohkem vaja. See, et seal praegu menetlused kestavad kolm aastat ja rohkem, see ei ole vastuvõetav. Meil on vaja äh, äh, tagada asjade kiirem lahendamine, vastasel korral tegivad ka trahvimaksed seetõttu äh, mina soovitan siin neid asju mitte pikalt edasi lükata, vaid meil tuleb äh, probleemidega äh, kiiresti tegeleda, me peame nõukogult nõudma, et Euroopa kohtu rahalised probleemid lahendatakse ning nõukogu tuleb, tuleb täpselt nõu pidada, kuidas see võimalik oleks. muudes osades on aga äh, tegemist pisiasjadega ning nendega me võime edaspidi põhjalikumalt tegeleda. aitäh! aitäh, proua raportöör, aitäh nende täpsustuste eest jah, see, mis meid ees ootab, on tõeline jõupingutus, me peame näitama, et parlament suudab tõesti käituda eeskujulikult kulutuste vallas. nüüd annan sõna härra Deutschile. tisztelt eh, elnök úr, kedves! lugupeetud esimees, kallid kolleegid! kõigepealt tahaksin ka mina tänada äh, meie raportööri, kes on teinud väga head tööd, vähemalt siiamaani. mina tahaksin peatuda äh, kolmel asjal. kõigepealt on täiesti selge, et ma toetan raportööri seisukohta Äh, minu isiklik äh, seisukoht äh, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve osas on selline, et nõukogu seisukoht on täiesti vastuvõetamatu, see on vastuvõetamatu sellepärast, et nõukogu seisukoht ei aita meil leida lahendusi nendele probleemidele, millega me praegu silmitsi seisame. mina ei soovi korrata neid väiteid, mida härra Levandovski juba esitas aga juba praegu on meil tohutu suur lõhe äh, kulukohustuste ja maksete vahel ning see lõhe ainult suureneb, see seab äh, ohtu meie ühised poliitikad, näiteks ühtekuuluvuspoliitika ning põllumajanduspoliitika ja maaelu arengupoliitika Nendes äh, valdkondades ei paku nõukogu välja mitte mingeid lahendusi, vaid pigem süvendab probleeme. teiseks tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, et need probleemid, mis on seotud kahe tuhande viieteistkümnenda aastaga. Äh, jah, äh, me võime siin küll leida mingi kompromissi, aga mitmeaastane finants raamistik on selline, et see kompromiss ei ole väga hea kompromiss. tegemist on sellise keskpärase kompromissiga. tahaksin eh, eh, juhtida tähelepanu eh, sellele, et see protsess on alles alanud, Euroopa Parlamendi valimistest ei ole möödas veel väga palju aega aga Äh, kui need valimised toimusid, siis kõik inimesed rääkisid sellest, et meil on vaja rohkem Euroopat ja, ja mida me nüüd siis teeme, kui me jõuame sellisesse sümboolsetesse žestidesse, siis näiteks nõukogu ka räägib, et meil on vaja rohkem ja rohkem Euroopat, aga kui me jõuame praktilistesse küsimustesse, näiteks kui me hakkame rääkima eelarvest, siis nõukogu korraga leiab, et meil on vaja vähem Euroopat. selline lähenemine on täiesti lubamatu ma tahaksin juhtida teie tähelepanu eh,, tahaksin juhtida eh, nõukogu liikmete ja eesistujamaa tähelepanu sellele, et kõige olulisemates valdkondades, sellistes praktilistes küsimustes peame toetama rohkemat Euroopat. nii et, et ma tõesti loodan, et äh, parlament käitub väga otsusekindlalt ja just meie eelarvekomisjon, aitäh. aitäh, härra Vogan, Voon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 aitäh, tahaksin tänada mõlemat raportööri ning äh, piirduksin äh, üldeelarvega. Äh, tahaksin tänada proua Karsisa Palli tema ettepaneku eest ja tahaksin rõhutada, kuivõrd olulised on kulukohustused. eelarvekomisjoni jaoks on need alati väga olulised, sest need on need lubadused, mida me tulevikku silmas pidades anname. aga kui me räägime kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarvest, siis tõeliseks probleemiks on jällegi maksete tase. me juba kuulsime, et nõukogu tahab E-, eelarvet äh, veelgi kärpida just nimelt maksetes vähemalt kahe miljardi euro võrra ning sellel on kahtlemata väga tõsised tagajärjed. Äh, kui arvestada seda, et meil on äh, juba niikuinii raha vähe ning kärpeid tehakse sellistes valdkondades, mis meie komisjoni jaoks on suhteliselt prioriteetsed kahjuks jällegi mõned liikmesriigid äh, äh, käituvad tõesti vastutustundetult ja minu arvates oleks äh, väga oluline, kui meie komisjon juhiks komisjoni tähelepanu sellele, millistes valdkondades on need tõelised probleemid. Euroopa Komisjon peaks meile ka ütlema, millistes valdkondades esineb viivitusi, kus maksed ei saa teha. me oleme kuulnud, et Erasmusega ilmselt on probleemid nii et, et ma tahaksin saada komisjonilt rohkem e, infot. E, ma arvan, et sellised üksikasjad tuleks meile edastada ja siis me saaksime näidata mitte ainult oma komisjonile, e, vaid ka nõukogule ja nendele inimestele, keda me eda-, ed-, esindame, et kui maksed ei ole vajalikul tasandil, siis tekivad tõsised probleemid ja viivised. aitäh. jah äh, meil Strasbourgis oli sellel teemal arutelu möödunud nädala kolmapäeval ja nüüd härra Tõlenõu aitäh, esimees, kallid kolleegid, mina tahaksin samuti tänada raportööre, kes on juhtinud tõesti tähelepanu olulistele asjadele, mille üle tasub mõelda. mina leian, et eelarve küsimused on Euroopa Liidu jaoks väga olulised Äh, see, kuidas Euroopa kodanikud Euroopa Liitu suhtuvad, sõltub väga paljust äh, eelarvest äh, ning me näeme, et eelarvet ei ole viimasel ajal väga hästi kasutatud. Euroopa Liit ei suuda ellu viia sellist poliitikat, mis mõjutaks kodanike igapäevaelu, mis mõjutaks elu koha peal ja, ja seetõttu suhtumine on negatiivne. mina olen siin parlamendis juba varem olnud ning me oleme Äh, rääkinud sellest, kui palju meil tegelikult eelarvevahendeid vaja on ja kui palju meil tegelikult on. Äh, meil on üks protsent siis SKT-st äh, kulukohustusteks ja makseteks veelgi vähem ja minu arvates selline olukord ei ole hea. kulukohustused on väga olulised, pidades silmas meie tulevikutegevust ja me teame, et kulukohustused ja maksed ei ole tasakaalus me, eh, niimoodi eh, tekivad eh, probleemid. niisiis, minu arvates on nende probleemidega vaja tegeleda ning tõepoolest näiteks kohalike piirkondade jaoks on väga oluline näha Euroopa Liidu eelarve mõju, näiteks tõukefondid on olukorda piirkondades üsna oluliselt mõjutanud ning äh, tänu nendele projektidele on äh, loodud infrastruktuuri, on äh, koolitatud inimesi, nii et, et tegemist on tõesti asjaga, mis huvitab kõiki Euroopa Liidu kodanikke ja ma arvan, et meil ei ole õigust lihtsalt asjadel minna lasta. me peame vastu seisma sellele, mida nõukogu meile välja pakub ja me peame selgitama, et nõukogu ja liikmesriikide endi huvides on ole, on see, et Euroopa Liit oleks palju nähtavam, et kodanikud näeksid Euroopa Liitu tegutsemas ning äh, ma täiskogul Strasbourgis juba ütlesin, et omavahendite küsimus on samuti äh, küsimus, mis peaks meie komisjoni jaoks olema prioriteetne, äh, sellepärast et praegune olukord ei ole vastuvõetav, nii et, et on vaja, et me väga kiiresti ühiselt mõtleksime ka omavahendite peale ja eriti finantstehingute maksu peale. aitäh ja härra Holmar viimasena Äh, suur tänu, härra esimees äh, ka mina sooviksin ühineda tänuga raportööridele. ma usun, et siin on väga palju juba öeldud, mis on olulist ilmselt juba kõik, äh, kuid ma sooviksin siiski rõhutada seda, et loomulikult Euroopa Liit seega ka meie parlament peab astuma välja selle eest, et eelarvet täidetakse ja eelarvet koostatakse vastavalt seadustele, kuid see tähendab ka täiesti konkreetselt seda, et kulukohustuste ja maksete tase peab olema omavahel tasakaalus. me ei saa lubada seda, et siin tekivad lõhed, et need lõhed lähevad aastast aastasse suuremaks ning minul isiklikult on jäänud mulje, et keegi tegelikult täpselt ei teagi, millal milliste maksete tähtajad on, millal millised kulukohustused tekivad. see kõik peaks olema palju läbipaistvam ka kodanike jaoks. läbipaistvus äh, võiks tugevdada ka meie positsiooni läbirääkimistel, kui me täiesti selgelt ja täpselt suudame näidata, milline on olukord, kus tekivad millised kulukohustused, millal. samas tuleb aga silmas pidada ka seda, et tasakaal maksete ja kulukohustuste vahel ei pea viima automaatselt eelarvemahu suurenemiseni. sellest kodanikud praegusel hetkel aru ei saaks Ehm, sellest, et tegemist ei ole ju meie rahaga, tegemist on maksumaksjate rahaga. seetõttu tuleb meil eh, olla aus, me ei saa mingisuguseid reserve planeerida, kui meil tegelikkuses reserve ei ole, kui me teame, et aastast aastasse neid eh, reserve kasutatakse ettenägemata kulude katmiseks. seetõttu tuleb meil läbipaistvalt eh, ka sellised kulud juba ette sisse planeerida meil on vaja saada aru kogu sellest numbrite masinavärgist, millega me tööd peame tegema, aitäh! aitäh! kas komisjon, keda siin esitab eelarve peadirektoraadi direktor, soovib sõna võtta? proua äh, peadirektor, jah, aitäh, esimees. ma arvan, et antud hetkel äh, komisjon äh, lihtsalt tänab teid nende sõnavõttude eest, me kuulasime väga tähelepanelikult, mida parlamendisaadikud asjast arvavad ning loomulikult loodame, et meil on väga hea koostöö, me loodame, et me saavutame rohkem läbipaistvust ja selgust selleks, et sügisel kokkulepe saavutada, aitäh! väga hea, loodetavasti saame rohkem makseid ja vähem kulukohustusi jah, tasakaalu on väga raske leida, aga nüüd annaksin sõna siis meie kahele raportöörile, kõigepealt üldraportöörile ja siis kolmanda jao raportöörile, et nad võtaksid siis selle arutelu kokku. Sí, gracias, presidente. No tengo mucho más que añadir. Eh, ja, aitäh. ega mul palju enam lisada ei olegi saadikud, kolleegid, kes sõna võtsid, näevad asju üsna sarnaselt, meil on vaja lahendada maksete probleemid, sellele on suunatud kõik meie algatused, parlamendi ja nõukogu vahel ei ole ju küsimus selles, et puhtalt sõjapidamise pärast tuleb lahinguid pidada, vaid küsimus on selles, et meil on vaja leida ühine filosoofiline lähtepositsioon meil on vaja edasi liikuda just prioriteetsetes valdkondades. kui me räägime eelarvest, siis lisandväärtus on see, millest kõik räägivad ning eelarve näitab seda selgelt, et kui me maksame, siis me saavutame ka lisandväärtuse, aga kui me ei maksa, siis kannatab meie majandus, kannatab meie usaldusväärsus. kolleegid tõid siin ka näiteid nimetati mõju omavalitsustele, nimetati mõju Euroopa programmide elluviimisele eh, ning kui maksed õigel ajal ei laeku, siis on see kahju meie mainele. Eh, kui olukord muutub keeruliseks juba omavalitsuste tasandil, siis Erasmuse ja humanitaarabi valdkonnas on olukord veelgi hullem, juhul kui maksed ei laeku tuleb äh, mõelda sellele, äh, et äh, nii Euroopa Liidu kodanikud, vabaühendused, kõik nad ju vajavad seda, et meie eelarve toimiks. küsimus ei ole ainult numbritega, mille pärast institutsioonid omavahel lahinguid löövad, vaid me peame mõtlema sellele, milline mõju on Euroopa Liidu eelarvel meie kodanikele. seetõttu kõik fraktsioonid toetavad meie ühist positsiooni, me läheme ühise rindena läbirääkimistena, me kaitseme parlamendi seisukohti, kaitseme oma prioriteete eh, ning meie positsioon läbirääkimistel peab olema tugev ehm.. proua Hoolmaier järgmisena. Eh, võib-olla veel üks komisjoni, üks märkus komisjoni eelarve kohta, tõepoolest on väga keeruline kui nõukogu jätab pidevalt oma arved maksmata, siis olukord on keeruline ning äh, see on küsimus, millega tuleb tegeleda. meil on vaja äh, jalgadele tõusta äh, ning komisjoni ning erinevate valdkondade osas on vaja täpselt vaadata, millele on vaja keskenduda. see ei ole päris lihtne ning äh, on valdkondi, mida võib võib-olla pisut tahaplaanile lükata, on valdkondi, millele on vaja rohkem tähelepanu pöörata. niisugune prioriteetide valimine on küllaltki keeruline, kuid ma usun, et meie positsioon nõukogu ees on päris tugev. mis puudutab parlamendi eelarvet, siis siin kommentaare ei ole, sest et me kõik ühiselt püüame koos raportööridega välja töötada selge ühise joone uute numbrite osas, mida me soovime kaitsta eh, ning eh, ka Euroopa eh, Kohtu ning muude institutsioonide probleemidega kavatseme me septembris veel tõsiselt tegeleda, kuid kui teatud institutsioonid ei saa oma probleem, oma probleemidele lahendust, siis raskendab see tõsiselt nende tööd, nagu näiteks Euroopa Kohtu äh, puhul äh, me näeme, selline olukord ei ole vastuvõetav äh, ning need numbrid, mis tegelike vajadus, tegelikele vajadusele ei vasta, need vajavad korrigeerimist ning siin me soovime edasi töötada. aitäh raportööridele, nii üldraportöörile kui ka kolmanda jao raportöörile, suur aitäh nende selgituste eest, mida te meile andsite täna hommikune mõttevahetus äh, peaks teile andma kindlust, et komisjoni liikmed teid toetavad, vähemalt need, kes sõna võtsid. Äh, nii et, et äh, me ei saa tõesti lubada, et sellised maksmata arved lihtsalt kuh-, kuhjuvad. niisiis, meil on vaja probleem lahendada ning ütlen kõigile äh, Äh, kolleegidele, et eelarve on meie tõsiseltvõetavuse proovikivi. Äh, me ei saa lubada sellist olukorda, et me ei täida oma võetud kohustusi ning äh, ametiaja alguses me peame eriti otsusekindlalt käituma, et seda probleemi lahendada. niisiis, nii palju kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarvest, eelarve Äh, projektist. nüüd paindlikkusinstrumendi ja sotsiaalfondi kasutusele võtma. raportöör ei ole veel ametisse määratud, teeme seda septembri alguses ja läheme nüüd kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarve juurde. Äh, räägime paranduseelarvest, äh, mis kannavad numbreid kaks, kolm ja neli ja Äh, raportööriks on Gerard Depree, ma äh, pakuksin, et raportöör tutvustab neid kolme paranduseelarve eelnõu ühiselt. juhiksin tähelepanu sellele, et paranduseelarve kolm on seotud ka päevakorra üheksanda punktiga, milleks on ettenägematute kulude varu kasutusele võtmine, milleks meil veel raportööri ei ole. Need kolm parandusrve projekti puudutavad eh, omavahendeid ja vajalikke täiendavaid vahendeid, samuti eh, eh, siis eh, Äh, üle nelja miljardi on vaja täiendavaid vahendeid ja meil õnnestub seda siis äh, täiendavate vahendite võrra umbes saja miljoni euro võrra seda kõike äh, vähendada. niisiis, see puudutab paranduseelarvet kaks ja samuti paranduseelarve kolm ja neli juures siis mõned trahvid ja viivised on juba lõplikult ära otsustatud, aga nüüd härra Depre, teil on sõna. aitäh, esimees. nagu te juba ütlesite, ma tutvustan siis äh, ühiselt äh, kõiki neid paranduseelarveid kaks, äh, kolm ja neli ja lihtsalt tutvustan neid siis ühiselt ja teen ka mõningaid ettepanekuid. nimelt ma arvan, et me peaksime ka läbirääkimiste käigus, mis meil nende eelarvetega nõukoguga toimuvad, neid ühiselt käsitlema Need, eh, seda tegi juba minu eelkäija, kes oli kahe tuhande neljateistkümnenda aasta e-, eelarve üldraportöör proua Jensen ja sellist lähenemist kaitsesime ka juba triloogi ajal, eh, mis toimus kümnendal juunil ning täna hommikusel koordinaatorite kohtumistel erinevate fraktsioonide koordinaatorid samuti kiitsid hääl, heaks sellise lähenemise. niisiis, eh, need kolm paranduseelarvet Äh, siis äh, täna äh, ei leia mitte üksnes tutvustamist, vaid ma arvan, et me peame nad ühiselt esitama ka nõukogule. mis puudutab nüüd konkreetselt neid paranduseelarveid, siis tutvustakse neid väga üld, üldiselt, siis kõigepealt paranduseelarve kaks puudutab kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarve ülejääki tegemist on siis eh, ülejäägiga nii eh, tulude osas kui ka selle osas, et me oleme vahendeid vähem kasutanud, tegemist on siis ühe miljardi viiekümne eh, nelja tuhandega, siin mingeid probleeme ei ole, siin on nõukoguga üksmeel olemas, sellepärast et Äh, niimoodi saavad erinevad liikmesriigid äh, tagasi teatud osa äh, oma osamaksest, mida nad on teinud Euroopa Liidu eelarvesse. mina tahaksin teha järgmise ettepaneku juhul, kui me neid kolme paranduseelarvet nõukogus ühiselt käsitleme, siis oleks kahtlemata vajalik teha muudatusettepanek eh, paranduseelarve kaks osas eh, selles, et olla kindel, et need eh, ajakavad erinevate e paranduseelarvete osas sobi-, kok-, omavahel kokku sobivad, seda praegu pole veel tehtud, nii et, et seetõttu tahaksin siis teha sellise sisulise muudatusettepaneku ja tahaksin siis sellele panna ka vajaliku poliitilise rõhu nüüd teine eh, siis paranduseelarve number kolm, sellega on rohkem probleeme, sellepärast et see puudutab eh, põhiliselt eh, täiendavaid vahendeid umbes nelja miljardi osas maksetes, täiendavate maksete nõue siis neli koma seitse miljardit. seda summat annab natuke vähendada, sest me oleme saanud täiendavaid tulusid. Neid on siis olnud üks koma viiskümmend kuus miljardit niisiis, nii et, et sisuliselt on meil vaja kolm koma sada seitsekümmend miljardit Eh, selleks, et neid täiendavaid vahendeid leida, on minu ettepanek eh, või see ettepanek on tegelikult kaheosaline, me kõigepealt eh, kasutame siis neid varusid maksetes, mis meil veel on jäänud kasutamata ning teiseks me võtaksime kasutusele ettenägematute kulude varu. sealt saaksime ligemale neli miljardit Eh, selle varu eh, suurus on eh, paika pandud mitmeaastases finantsraamistikus neli, null koma null kolm protsenti maksimaalselt ning ma arvan, et siin tekivad meil tõsised probleemid nõukogus, mitmed liikmesriigid on nad juba, on juba öelnud, et selle ettenägematute kulude varu kasutusele võtmine ei ole põhjendatud nüüd äh, veel üks äh, paranduseelarve, seega paranduseelarve number neli, äh, see puudutab siis täiendavaid tulusid, nagu ma ütlesin, tegemist on siis viivistega ja teatud kulutuste vähenemisega, mis tulenevad siis sellest, et Euroopa andmekaitseametnik Eh, ei asunud ametisse siis, kui ette nähti ja seega eh, võima-, võimalus, meil oli meil võimalik teatud vahendeid kokku hoida eh, ning seega hoidsime kokku vahendeid kahe koma null viiekümne üheksa miljardi osas, niisiis kui küll see kõik kokku võtta, siis me räägime siin ülejäägist, mis on kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarvest see on üks miljard eurot, natuke rohkem, siis neli koma seitsesada kolmkümmend kaheksa miljardit täiendavaid vahendeid, paranduseelarves kolm ja no, paranduseelarve neli, siin käib siis kuskil jutt saja viiest miljardist. niisiis, minu ettepanek on järgmine Eh, kui me kõik need kolm paranduseelarvet kokku paneme, siis eh, me ei anna liikmesriikidele tagasi neid summasid, mis kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast üle jäid, eh, millega tegeleb siis paranduseelarve, paranduseelarve kaks. me kasutame neid vahendeid hoopis siis Äh, muude valdkondade äh, rahastamiseks, siis meil jääb kuskil sada viis miljardit eurot äh, ja see tähendab, et tegemist on tõesti sellise delikaatse olukorraga, sest et me peame kasutusele võtma ka ettenägematute kulude varu ning loomulikult selle varu kasutamine tuleb hiljem komp-, kompenseerida ning Ähm, sellele kõigele me peamegi nüüd mõtlema, niisiis äh, minu äh, ettepanek, härra esimees, oleks selline, et me äh, teeme teatavaks oma seisukoha siis komisjoni kolme paranduseelarve kohta. me läheneme neile kõigile kolmele eelarvele ühiselt, esitame muudatusettepaneku selleks, et E, paranduseelarve kaks tagaks siis e, nõukogu peetavate läbirääkimiste ajakava e, ühtsuse ning juhime tähelepanu ka sellele, et täiendavad äh, maksed on vajalikud selleks, et kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarvet korralikult täita, sellepärast et kui neid võlgnevusi ei likvideerita, siis kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarves tekivad tõsised probleemid maksetega, nii et, et äh, see oli minu poolt kõik, kolleegid. aitäh, härra Depree, selle selgituse eest me üritame mõne miljardi võrra siis oma võlgu vähendada ainult mõne miljardi võrra, aga see on esimene samm. niisiis, üldraportöör. Eh, aitäh, härra esimees. nõustun täiesti härra Debre seisukohtadega, nimelt, et me peaksime kolm paranduseelarvet panema ühte paketti me räägime siin ju maksetest ning need kolm on omavahel tihedalt seotud. seetõttu oleks mõttekas neid käsitleda koos, neid kolme paranduseelarvet. eriti kui me käsitleme neid koos, siis on lõpus nõukogult palju lihtsam sellele paketile ka toetust saada. niisiis, see lähenemine oleks kõige mõistlikum komisjon on meid ka toetanud ja aidanud. kui me räägime siin maksete ja kulukohustuste vahelisest lõhest. me peame me nüüd leidma ju lisaraha selleks, et maksmata arved siiski tasuda. tahaksin rõhutada veel ühte asja, mida härra Debre juba mainis. nimelt me ei saa kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve üle hakata läbi rääkima ennem, kui me pole leidnud lahendusi või vähemalt hakanud leidma lahendusi selle aasta probleemidele. sest maksed, mida meil on vaja kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks, see sõltub loomulikult ka järgmise aasta kohustustest, aga ka eelnevatest aastatest sest äh, sealsed äh, võlad võivad ju edasi kanduda. me ei tea täpselt, milline on see maksete ja kohustuste lõhe detsembris ja seetõttu ei saa me korralikult läbi rääkida ka järgmise aasta üle. eelarved ei ole ju mm, äh, täiesti eraldatud üksteisest, nad ei ole isoleeritud, sest ühe aasta eelarve mõjutab ka järgmise aasta oma aitäh üldraportöörile. jah äh,, härra Depree näib, et siin on äh, üsna selge seisukoht, et äh, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta ja kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarve on omavahel seotud, kas kellelgi on midagi lisada? Äh, kellelgi ei ole midagi lisada, hästi, siis läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, palun ah,. komisjon soovib sõna võtta. palun, peadirektor. aitäh. Eh, teeksin neli märkust eh, nende paranduseelarveprojektide kohta. kõigepealt, kolmas paranduseelarveprojekt, millest härra Debrega rääkis, see on kõige märkimisväärsem, mis puudutab selle summat ning eh, ka selles suhtes, et see puudutab kulusid komisjon esitas parandusjärelevalve projekti, kuna me olime vastutustundlikud, juba kevadel olid selle ala pro-, olid selle ala programmid juba väga kaugele jõudnud, praeguseks on veel kaugemale jõutud, seitsekümmend protsenti juba on nendest programmidest ellu viidud. seega juhtubki nii, nagu me kartsime, et ennem aasta lõppu tekib probleem me kasutasime kahte instrumenti selle paranduseelarve juures, kõigepealt see seitsesada äh, miljonit maksete marginaali ning teiseks neli miljardit äh, varumarginaali. teine märkus. seda tuleb vaadelda mitmeaastase finantsraamistiku kontekstis, millest rääkis ka härra Depree. selles mõttes, et kui komisjon avaldas oma seisukohad mitmeaastase finantsraamistiku kohta, siis me ütlesime, et see raamistik on teostatav ainult siis, kui me saame ära kasutada kõik need paindlikkusmarginaalid, mis olid see süsteemi sisse kirjutatud ning kaks eelarvepädevat institutsiooni ütlesid tõesti, et jah, meil on vaja paindlikkust eelarvete juures. paindlikkus on sees mitmes instrumentis, kõigepealt see äh, äh, ettenägematute kulude varu ning Äh, meie arvates äh, neid, äh, need peaksid mängu tulema ülemmäära väliselt, neid kasutatakse spontaanselt. teine võimalus, ootamatute sündmuste puhul, mis vahel on negatiivsed, on vaja lisakulutusi ning vahel on positiivsed, kui meil on lisatulusid, siis ka Nende olukordade jaoks on eraldi paindlikkus ette nähtud. me enam-vähem kujutame ette, milline saab meie rahaline olukord olema aasta lõpuks, septembris küll teame me täpsemalt, milline on maksete olukord, aga näiteks solidaarsustfondist võidakse soovida lisamakseid, samas võib tulla ka positiivseid uudiseid kui mõned ettevõtted näiteks otsustavad mitte trahve edasi kaevata. seega, see paindlikkus on tõesti väga tähtis, kui me soovime, et äh, mitmeaastane finantsraamistik tõesti ka ellu rakendub. kolmas märkus, nagu härra Depree juba õigesti ütles, siis sügisel peame me otsustama, kas me kasutame lisakulusid selleks, et maksta maksmata arved või mitte meie leiame, et väga mõistlik oleks, võttes arvesse, kui palju meil on maksmata arveid, et me kasutame neid lisakulusid, tulusid selleks, et äh, võlad, võlgasid maksta. et maksmata arvete hulk veel rohkem ei kasvaks, nagu eesistuja oma sissejuhatuses ütles. viimane märkus. see, mida ütlesid juba härra Levandovski, härra Debre ja teisedki nõustun loomulikult täiesti härra Levandovskiga, kes oli alles hiljuti veel minu volinik ju, selles, et kolmas paranduseelarve projekt ning kahe tuhande neljateistkümnenda aasta maksete probleemi lahendamine on hädavajalik eh, selleks, et meie kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve oleks teostatav. veel üks märkus siia juurde, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarveprojekt on teine mitmeaastase finantsraamistiku eelarveprojekt ning see on erinev selle aasta eelarvest, ehk siis me ei maksa ju mitte ainult eelnevate programmide eest, vaid ähm, tuleme välja ka uute programmidega, alustame uue finantsraamistikuga. maksed, mis on uute programmidega seotud, on kahekordsed äh, viieteistkümnenda aasta eelarves võrreldes selle aasta eelarvega selles mõttes, kui me soovime, et kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve tõesti aitab e-, Euroopal kriisist väljuda, siis peame me lahendama selle kahe tuhande neljateistkümnenda aasta maksete probleemi. et meil ei tekiks olukord, kus kahe tuhande viieteistkümnenda aasta peamisi, makseid kasutatakse peamiselt vanade arvete maksmiseks, aitäh! aitäh selle äh, paljulubava selgituse eest, väga optimistliku selgituste eest. ja loodame, et suvi sellele kuidagi kahjulikult ei mõju. igatahes on väga hea puhkusele minna selliste lootust andvate väljavaadetega. niisiis eh, tuletaksin teile meelde, et me tõesti peame hoolitsema selle eest, et meil oleks raha maksetest, et me saaksime täita oma lubadused. niisiis, nüüd eh, Äh, jääme endiselt kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarve juurde ja räägime ettenägematute kulude varu kasutusele võtmisest. härra Depree, äh, härra esimees, kahjuks ma arvan, et seda punkti äh, tuleb käsitleda suhteliselt kiiresti, sellepärast et komisjoni poolt välja pakutud otsus on vajalik selleks, et me saaksime eelarvet täita täita kolmandat paranduseelarvet nii et, et on äärmiselt oluline, et me selle väga kiiresti vastu võtame, kui kellelgi mingeid vastuväiteid ei ole, siis ma oleksin hea meelega selle punkti raportöör, sellepärast et see on seotud paranduseelarve kolm võimaliku täitmisega. mulle näib, et meil ei ole mingit huvi seda punkti lõpmatuseni edasi lükata raportööri ametisse nimetamine ettenägematute kulude varu jaoks eh, määratakse ametisse siis kolmandal septembril, nii palju kui ma tean. ei, mul ei ole midagi selle vastu, ütleb härra Debre, eh, aga ma arvan, et eh, oluline on äh, see teema vaja vastu võtta, enne kui me saame heaks kiita paranduseelarve number kolm, sellepärast et selle eh, teema, sellel teemal kokkuleppe saavutamine on vajalik eeltingimus. aitäh, ütleb härra Artüi. Eh, aitäh, et rõhutasid, kuivõrd oluline on raportöör eh, vähemalt kolmandaks septembriks ametisse nimetada ja võimaldada raportööril siis väga kiiresti ka oma arvamus koostada ja kandidaat sellele raportööri kohale loomulikult peab selle kõigega arvestama. niisiis, äh, läheme nüüd äh, globaliseerumisega kohanemise fondi kasutusele võtmise juurde. sellega tegelevad päevakorrapunktid kümme kuni neliteist ning äh, samasugune vastuvõtmise ajakava on siis ette nähtud niisiis, äh, kui äh, lubate, siis annaksin üksteise järel sõna äh, raportööridele. ja siis teeksin ettepaneku, et pärast iga raportööri sõnavõttu toimub meil väike mõttevahetus. ja niisiis, mitte pärast seda viit sõnavõttu. kõigepealt saab siis sõna Äh, siis äh, El Nutriarti puhul selle fondi kasutusele võtmine ja Georgios Christos saab sõna. Äh, aitäh, härra esimees. Kreeka ametivõimud esitasid veebruaris kaks tuhat neliteist sooviavalduse saada Euroopa globaliseerumisega kohanemise fondist rahalist abi seoses Nutriardi nimelise ettevõttega, ettevõttes toimunud koondamistega. sellega ettevõttega olid seotud veel väiksemad äh, lisaettevõtted samuti. Euroopa globaliseerumisega kohanemise fond ehk EGF loodi selleks, et aidata koondatud inimesi ning füüsilisest isikust ettevõtjaid kes on kaotanud oma sissetuleku globaliseerumisest tulenenud olukorra muutuse tõttu ning ülemaailmse finantskriisi tõttu. Nutriart oli väga tuntud ettevõte Kreekas, ta lõpetas tegevuse, ta tootis erilist leiba, küpsiseid ning ta oli tuntud nii siseturul kui ka rahvusvaheliselt tuleb tunnistada, et komisjon tegutses väga kiiresti ja tõhusalt, nelja kuu jooksul tuldi välja oma analüüsiga Nutriardi juhtumi kohta. komisjon järeldas, võttes arvesse kõiki ähm, EGF-i määrustiku sätteid, et komisjon, komisjoni poolse raha eraldamise tingimused on täidetud ning seetõttu tegi ta selle ettepaneku ka parlamendile ja nõukogule. avaldus on seotud viiesaja kaheksa Nutriarti töötajaga ning nut-, Nutriargiga seotud ettevõtete töötajatega ning samuti on siia kaasatud umbes kakskümmend füüsilisest isikust ettevõtjat, kes ka oma töö kaotasid Kreeka ametivõimud on kuni viiesaja viiele inimesele isikustatud teenust antud, andnud koos Euroopa Komisjoni abiga. see on seotud noorte alla kolmekümne aastaste inimeste ümberkoolitumisega Äh, tegemist on Makedoonia ja äh, Thessaloniki äh, regiooni ning Ateena regiooniga ning tegutseti noorsooalgatuse raames. nii Ateena kui Thessaloniki ehk siis Kreeka suuruselt teine linn, seal on väga suur tööpuudus keskmine tööpuudus Kreekas on kakskümmend kuus, kakskümmend seitse protsenti tööta, tööealisest elanikkonnast, võib-olla on see Euroopa ja ka maailmarekord. niisiis, meil on vaja pingutada Euroopa institutsioonide poolt. samuti saavad äh, inimesed abi äh, kutsenõustamisest, koolitusest, aidatakse neil ka öö, tööd leida seeläbi, et antakse neile toetusi töö leidmise ning liikuvustoetust. sellega üritatakse suurendada tööjõu liikuvust ning anda inimestele võimalus siseneda uuesti tööturule väga keerulises sotsiaalses olukorras kogu äh, rahasumma, mida sooviti EGF-ist, oli kuus miljonit kuussada seitsekümmend tuhat ehk viiskümmend protsenti kogukuludest. Kreeka ametivõimud näitasid, et EGF-i kogu äh, eraldis ei asenda seda summat, mida peavad maksma siseriiklikud ametivõimud või mida peab maksma vastavalt kollektiivlepingutele arenguministeerium vastutab Kreeka poolse rahastamise, kaasrahastamise eest. EGF-i rahaline panus läheb äh, aga ka inimestele, kes muudest Euroopa Liidu finantsinstrumentidest kasu ei saa. eelarve pädevatele institutsioonidele on siis eh, esitatud palve eraldada kuus miljonit kuussada seitsekümmend tuhat eurot EGF-i eelarverealt. see on kuues rahaeraldise ettepanek EGF-ist, mis on kahe tuhande neljateistkümnendal aastal tehtud. ma arvan, et peaks heaks kiitma komisjoni analüüsi, sest minu riik on väga keerulises sotsiaalses olukorras. Kreeka majandus enam ei kahane, kaotasime umbes kakskümmend viis protsenti oma SKT-st alates kahe tuhande kaheksandast aastast ning nüüd on majandus hakanud mõneti kosuma, aga võimaliku majanduse taastumise ning äh, tööpuuduse, rekordilise tööpuuduse vähendamise vahel on ka veel ajaline lõhe. aitäh selle ülevaate eest. kas keegi soovib sõna võtta? jah, palun. suur tänu, mina olen selle komisjoni uus liige ning ma olen ka tööhõivekomisjoni liige ning globaliseerumise töörühma liige me oleme pidanud siin väga huvitavaid arutelusid komisjoniga nendel teemadel ning ma sooviksin raportöörile veel öelda paar mõtet, mis on huvitavad. see on esimene kord, kus raportöör tõsiselt käsitleb noorte küsimust, kes ei õpi ega tööta ning eile äh, töörühmas me arutasime ka seda, äh, kas äh, niisugusel puhul on kõiki võimalusi kasutatud piisaval määral. minu arvates on siin võimalik vaja välja töötada vastav protseduur, menetlused, kuidas leida need noored, kes tõepoolest vajavad neid toetusi ning liikmesriik riikide jaoks on see probleem väga keeruline, tegemist on ju suure hulga noorte inimestega, põhimõtteliselt vajavad nad ju kõik toetusi, väga oluline on anda neile töö- ja õppimisvõimalusi, kuid meil on vaja siiski oma abivahendite rakendamiseks välja töötada pisut paremad protseduur, protseduurid, sellega peaksime me tegelema Ja tõsisemalt ning me peaksime seda arutama nii hästi komisjonis kui ka saadikud omavahel, aitäh! aitäh selle täpsustuse eest, proua Kressle. härra esimees, suur tänu, mina sooviksin viidata sellele, et Euroopa Kohus on viinud läbi uurimise globaliseerumisfondi kasutamise kohta ning meie eh, endine kolleeg Idala töötas sellega eh, ning see uuring on äärmiselt huvitav, seda me võiksime ka siin tutvustada, sest et meil võiks sellega tutvumisest olla tõsiselt palju kasu, aitäh Äh, aitäh, äh, proua Kressle jah, võib-olla me tõesti peaksime sellest äh, kohtumisest rääkima ja mõtlema ühiselt tegevuskavale, et me saaksime rääkida teiega ja eelarve kontrolli komisjoniga ja ära kasutada kontrollikoja kogemusi, sellepärast et meil tõesti on vaja selles vallas kogemusi vahetada, härra Kolmel, palun. suur tänu, härra esimees ma usun, et me oleme siinkohal samuti kõik ühel meelel eh, selles, et me peame tegema kõik, mis võimalik, eh, et võidelda tööpuuduse ja eelkõige noorte tööpuuduse vastu Euroopa Liidus. meil on vaja võimalikult paljudele inimestele võimaldada töökohad, kuid me peame pöörama tähelepanu ka sellele, eh, et siis, kui meil on õiged loosungid, lepime me sellega kiiresti ja ei eralda piisavalt palju vahendeid. just võitluses noorte tööpuudusega tuleb pöörata tähelepanu sellele, et meie meetmed oleksid tõepoolest äh, kestliku mõjuga äh, ning me ei tohi lubada seda, et vahendid kasutatakse kiiresti ära äh, ja samas ei parandata nende vahenditega põhimõttelisi struktuure. meil on vaja pöörata erilist tähelepanu just sellele, et me tagantjärele ka vaataksime, mida me oma abide, abiga oleme saavutanud, et me saaksime õppida tehtud vigadest, et me saaksime edaspidi targemalt tegutseda, sest meil on vaja äh, täpseid hinnanguid, aitäh! aitäh, rohkem sõnasoovijaid ei ole tuletan meelde, et äh, me üheteistkümnendal septembril arutame seda asja uuesti eelarvekomisjoni ja ei, ma siiski kuueteistkümnendal septembril, nagu ma nüüd näen ja mis puudutab ja siis arutame ka teisi äh, äh, fondi kasutusele võtmisi ja nüüd äh, järgmine päevakorrapunkt, mis puudutab siis tehnilist abi aastaks kaks tuhat neliteist ja komisjoni algatust selles vallas, palun. Um, I agree with the measures proposed by the nõustun komisjoni poolt ette pandud meetmetega tehnilise abi vallas, sest need aitavad lihtsustada avalduste esitamise menetlust ning võimaldab paremat juurdepääsu andmetele. eriti meeldivad mulle meetmed teadmise ja, teadmiste ja teabevahetuse kohta EGF-i veebileheküljel ning ekspertide vahel regionaalsel, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil. Need aitavad parandada EGF-i funktsioneerimist, seeläbi saab EGF-i meetmeid paremini tulevikus ellu rakendada tervitan vägagi ka seda, et EGF-i rakendusala laiendatakse, mis puudutab abikõlbulikke inimesi, nimelt kaasatud on füüsilisest isikust ettevõtjad ning äh, samuti isikustatud teenused, mida kaasrahastatakse EGF-i poolt mitmel puhul tööhõive, koolituse või hariduse saamise jaoks alla kahekümne viie aastaste inimeste puhul või teistel juhtudel alla neljakümne inimese, aastaste inimeste puhul Äh, see on mõistlik EGF-i ressursside kasutamine. samuti tervitan ma seda, et parandatakse äh, regionaalse juurdepääs, regionaalset juurdepääsu igasuguste äh, võimalike EGF-iga seotud juhtude puhul. minu arvates on eriti oluline see, parandada seda regionaalset kohapealset juurdepääsu Iirimaal näiteks eriti peame me keskenduma just regionaalsele kohapealsele panusele. samuti tervitan ma seda, et EGF-i eesmärke on laiendatud selleks, et kaasata avaldusi ka regioonidest ja riikidest, kus on väga hõre asu-, asustus. aga ma kahetsen seda, et see meede on erakorralise loomusega ning minu arvates tuleks kõrgem lävend kehtestada, samuti ma arvan, et see viiesaja töötaja lävend on liiga kõrge, see peaks olema kakssada töötajat samuti arvan ma, et vähemalt eelmise EGF-i e eraldiste taseme juurde peaksime me tagasi tulema, see puudutab umbes viitesadat miljonit eurot, siis kui me räägime siin reguleerimisalast fondi puhul, pidades silmas Euroopa Liidu prioriteete. ning samuti eelarve ühtsuse põhimõtet silmas pidades on eri e,, väga oluline aidata kaasa EGF-i integreerimisele Euroopa Liidu eelarvesse. samuti tuleb kiireloomuliselt e, kriisierandite kriteeriumid integreerida siia ning aidata kaasa ka liikmesriikidel kasutada parem, lihtsamini EGF-i e, ajal, kui nad on finants- majanduslikult või rahanduslikult keerulises olukorras. mina ju räägin siin Iirimaa, Portugali ja Kreeka nimel, kes kannatasid eriti kriisi all ning endiselt peavad kannatama kärpemeetmeid. tööpuudus, väljaränne on läbi aegade kõige kõrgemal tasandil ning paljud meie piirkonnad on noortest inimestest tühjaks jooksnud, see aga hakkab oluliselt mõjutama meie külade ja linnade tulevikku niisiis, selle küsimusega peab tegelema kiireloomuliselt. ma soovitaksin EGF-i äh, avalduste esitamise süsteemi ühtlustada äh,, liikmesriigid peaksid ka kohalikul, regionaalsel ja riiklikul tasandil ühtlustama süsteemi äh, selleks, et oleks äh, võimalik õiguslikult tagada kuritarvitamiste vältimine ning teisalt äh, see, see, et kohalikel inimestel on tõesti parem juurdepääs sellele fondile. teised kõnelejad on juba ka äh, rääkinud seirest ja vastutusest, nõustun sellega, kuna programmi õiguslikku raamistikku muudeti, siis meil endiselt ei ole analüüsi nende muutuste tulemuste kohta, ma ootan seda mõjuhinnangut ning samas ma tervitan neid muudatusi, mis tõid kaasa selle programmi ulatuse suurendamise, aitäh! aitäh, äh, proua Nirjada, selle selgituse eest. härra Manka saab sõna. aitäh. Äh, tahaksin tänada raportööri. tõepoolest on vajalik äh, Äh, infokampaania, mis puudutab Euroopa globaliseerumisega kohanemise fondi. liikmesriigid peaksid tegema rohkem jõupingutusi selleks, et inimeste teadlikkust sellise fondi olemasolust tõsta. ma arvan, et sellest oleks kasu ka liikmesriikidele minu arvates võiks Euroopa Komisjon tulla välja teatud algatustega ja võib-olla Äh, võiks selleks kasutada ka vahendeid meie üldeelarvest. minu arvates oleks selline teavituskampaania igatahes väga kasulik. samuti on väga oluline, et taotluse esitamine fondist abi saamine oleks lihtsam. aitäh. aitäh, proua Audi. Yes, just... aitäh, ka mina tahaksin tänada raportööri. mulle tundub, et äh, väga oluline on, et regioonidel oleks suurem juurdepääs äh, nendele vahenditele. niimoodi saame tõesti Euroopa Liidu rahastamise lisandväärtust suurendada ja tegemist on tõesti abiga, mis jõuab otseselt inimesteni, kes seda vajavad ja keda me saame niimoodi toetada, aitäh. aitäh, rohkem sõnasoovijaid ei ole niisiis, äh, läheme järgmise raporti juurde, mis puudutab globaliseerimisega kohanemise fondi kaha, kasutusele võtmist, seekord on tegu Rumeeniaga ja Sigrid Murson, palun um,. Thank you. aitäh, esimees, selles raportis on jutt siis äh, abi äh, taotlemisest äh, globaliseerumisega kohanemise fondist. taotluse esitasid äh, Rumeenia valitsus kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta detsembris seoses terase ettevõttega Mehel mais, selle aasta mais otsustas Euroopa Komisjon, et abitingimused on täidetud. mina oma raporti eelnõus nõustun Euroopa Komisjoniga Äh, tõesti rahastamiseks vajalikud eeltingimused on täidetud ning Rumeenial on õigus seda abi saada. nagu ma ütlesin, tegemist on siis terase tootmisettevõttega. Äh, nagu te teate, toimusid äh, väga suured strukturaalsed muutused selles, kuidas terasesektor töötab. osaliselt olid need muutused tingitud ka majanduskriisist Eh, just nimelt siis eh, terasetoodete eh, tootmine kat-, katkes ning siin on, Hiina on tootmist üha rohkem üle võtnud ning tulemuseks on see, et see Rumeenia ettevõte pidi koondama ligemale kaheksasada inimest juunist oktoobrini kaks tuhat kaksteist ja ligemale kuussada inimest veel enne seda perioodi või pärast seda perioodi. Eh, nii et, et eh, tõesti väga suur hulk inimesi jäi tööta Eh, umbes tuhat eh, töötajat eh, peaksid siis nendest meetmetest abi saama, mida rahastatakse siis läbi globaliseerumisega kohanemise fondi ning vaja on umbes seitse miljonit eurot, kus siis viiskümmend protsenti, kolm koma viiskümmend seitse miljonit tuleb siis EGF-ist e Äh, loomulikult ähm, tegemist on ligemale tuhande inimesega, keda see abi siis puudutab, me tahame pakkuda neile kutseõpet, nõustamisteenuseid ja äh, muud äh, abi näiteks iseseisva ettevõtlusega alustamiseks ning väga oluline on ka siis sellise ühistu loomine, kuhu saaks tööle siis kakssada viiskümmend inimest ainult selle ettevõtte loomine loomulikult võtab äh, kauem aega äh, ja see on ka üks põhjus, äh, miks Euroopa Komisjon äh, Äh, veetis nii palju aega selle ettepaneku hindamisega, nagu ma ütlesin, juba detsembris kaks tuhat kaksteist Rumeenia valitsus esitas taotluse ja alles selle aasta mais siis komisjon kiitis selle heaks. see loomulikult tähendab, et need inimesed on olnud juba peaaegu kaks aastat töötud ning seetõttu on väga oluline, et meie parlamendis tegutseme kiiresti sest nagu teie esimees ütlesite juba eelmiste raportite kohta, parlamendipoolsed äh, tähtajad äh, on kõigi nende raportite jaoks ühised, muudatusettepanekuid tuleb esitada neljandaks septembriks, üheteistkümnendal septembril otsustame oma komisjonis ja täiskogul hääletame siis äh, kuueteistkümnendal septembril. niisiis, nagu ma ütlesin, Euroopa Komisjon Äh, on selle taotluse heaks kiitnud, ma viitan sellele ka oma raporti eelnõus. Äh, jutt käib siis umbes tuhandest töölisest, kes saavad väga konkreetset abi, äh, neid on mõjutanud globaliseerumine ning veel üks asi, tegemist on nii-öelda monoindustriaalse piirkonnaga nii et, et töötajad selles konkreetses piirkonnas sõltusid just nimelt sellest konkreetsest terasetehasest ning äh, Rumeenia äh, kohalikud äh, võimud, tööbürood on juba hakanud ellu rakendama mõningaid programme, millele ma eelnevalt viitasin. aitäh, härra Murson. kahe, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal toimusid need koondamised, jah? jah võib-olla peaks tõesti neid menetlusi kiirendama, sellepärast et inimesed on väga pikka aega olnud juba tööta. jah, kogu selle protsessi käivitamine võtab väga palju aega ja on väga keeruline. härra Delanuu saab sõna. mina kuulasin väga tähelepanelikult seda sõnavõttu. mulle tundub, et selliseid asju juhtub Euroopas üha rohkem Äh, äh, jah, see puudutas, konkreetne probleem puudutas Rumeeniat, aga seda juhtub ka teistes riikides. ning ma arvan, et äh, me peame tõesti arvestama nende probleemidega, mis teatud riikidel tekivad, aga me peame rohkem tegelema ka eh, sellega, kuidas tõesti uusi eh, töökohti eh, luua, see ei ole küll meie komisjoni pädevuses, aga ma arvan, et väga olulised on luua just uusi tööstusettevõtteid Euroopas võib-olla jah, terasetööstus on väga tõsiselt muutunud, aga võib-olla peaks pöörama rohkem tähelepanu ka teistele tööstus- äh, Äh, harudele, me tõesti peame arvestama nende muutustega, mis Euroopas praegu toimuvad. aitäh, härra Nõnkesku uh,! Äh, salut și eu uh, propunerea de a aloca aceste fonduri pentru, pentru proiect dar aș mai vrea să Nende vahendite eraldamine on tõesti väga oluline, aga mina tahaksin rõhutada, et mina ise olen pärit Transilvaaniast, kus tehas asus ning äh, tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et seitseteist kuud on möödas sellest ajast, kui Rumeenia valitsus taotluse esitas. see aeg on palju pikem kui igasuguste teiste taotluste puhul. kõik teised taotlused esitati kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, see taotlus esitati seitseteist kuud tagasi ja see puudutab tuhat tuhandet inimest, eh, suurimat eh, inimeste arvu, kellele abi taotletakse. ja see on väga oluline tegur. Eh, jutt käib ka muide kõige väiksemast summast inimese kohta, arvestades kõiki teisi taotlusi, mis sellel eelarveaastal on esitatud. ja ühe asjaga peaksime veel arvestama ja võib-olla ka teie raportisse sisse panema, härra Murson. me peame selgelt välja ütlema, et meil on vaja täpset kuupäeva, millal see raha eraldatakse seitseteist kuud on juba läinud, nii et, et nüüd peaks küll kuupäeva selgelt paika panema. ja kuna jutt käib juba nii suurest viivitusest, siis äh, võib-olla äh, peaksime siduma taotluse praeguse olukorraga, sest nagu ma ütlesin, seitseteist kuud on mööda läinud, on toimunud inflatsioon, ostujõud on langenud, nii et, et võib-olla seda summat peaks ka korrigeerima, arvestades kõiki toimunud muutusi samuti eh, tahaksin ma öelda seda, et mehel oli Venemaa ettevõte. väga tihti eh, ilmselt tule, ilmselt tulevikus üsna mitmed Vene ettevõtted sulgevad oma uksed ja eurooplased võivad jääda töötuks. Euroopa Parlamendi saadikutena me peaksime sellele võimalusele tähelepanu pöör-, ja võib-olla arvestama selle reaalsusega ka globaliseerumisega kohanemise fondi puhul. aitäh. proua Tapardel saab nüüd sõna. mulțumesc, domnul președinte. Sunt tot un uh, membru al Parlamentului. Suur tänu. Mina olen samuti uus saadik. Ma olen Rumeeniast pärit ning uh, siinkohal on tegemist tõesti Rumeenia jaoks väga olulise teemaga. nagu kolleegid juba ütlesid, taotluse esinemis, esitamisest on möödunud juba seitseteist kuud. nüüd on abi tõepoolest juba väga tungivalt vaja, meil on vaja vahendeid kasutama hakata, tegemist on tuhande inimesega raportis juba mainiti seda, et tegemist on monoindustriaalse piirkonnaga. see tähendab seda, et et äh, suur hulk inimesi, kes on koondatud, ei saagi endale seal mingit muud tööd leida äh, ning äh, tegemist on väga paljude perekondadega, kellel ei ole nüüd praegu enam mitte mingisuguseid sissetulekuid. kuna tegemist oli monotööstusega, siis neil ei ole lootustki leida mingisuguseid muid töökohti. seetõttu ma palun toetust sellele taotlusele, seda menetlust tuleb võimalikult kiirendada, sest abi on seal vaja juba ammugi ning kuigi kulunud on juba seitseteist kuud, siis perekonnad on siiamaani olukorraga toime tulnud, kuid nad vajavad abi väga kiiresti ning me peaksime püüdma tõepoolest siin survet avaldada, sest et selline olukord ei saa lõputult kesta, aitäh! aitäh, härra Manka! aitäh, esimees. jah, ma loomulikult toetan seda toetust, aga äh, tõesti, seekord on Äh, tegu väga hädavajaliku vahendiga töötajatele, kes kasutavad seda abi uute masinate ostmiseks. Äh, see äh, vastab ka äritegevuse ja töökohtade loomiseks vajaliku abi kriteeriumitele, nii et, et ma arvan, et sellest abist on tõesti kasu ning neil inimestel läheb tulevikus hästi. hästi jah, seda ähm, ma tõesti soovime kõik. nüüd läheme siis edasi järgmise raporti juurde, see puudutab äh, siis globaliseerumisega kohanemise fondi kasutusele võtmist äh, Hispaanias äh, Aragoni toidu ja jookide ettevõtte puhul ja Jäätenmägi, proua Jäätenmägi on raportöör kiitoksia, merci. suur tänu, härra esimees, mina räägin soome keeles. hakemuksen globalisaatiorahastolle viime vuoden helmikuussa. kolleegid, Hispaania esitas EGF-i eh, e abitaotluse eh, veebruaris, nõustun eelkõnelejatega selles suhtes, et tegutseda võiks tõesti kiiremini. eelmise aasta veebruarist on möödunud seitseteist kuud. septembris, kui võetakse tõenäoliselt otsus vastu, on möödunud juba poolteist aastat, seega Euroopa just kõige kiiremini ei tegutse. aga nüüd sisust. see abipalve on seotud Aragoni piirkonnaga Hispaanias ning sealse toidu ja joogi tööstusega, mis on kannatanud vägagi Euroopa finantskriisi tõttu. terve see piirkond ning äh, sealne toiduainetesektor on kaotanud. me räägime siin üheksasaja neljateistkümnest inimesest, kes on jäänud töötuks Äh, üle kolmesaja tuhande inimese tuleb äh, ümber koolitada, ma ei tea, mis on vahepeal juhtunud, sest äh, sellest avalduse esitamisest on ju nii palju aega möödas. tegemist on tõesti inimliku tragöödiaga, et me ei ole suutnud kiiremini tegutseda. Nad paluvad üheksasadat kuutkümmet tuhandet eurot, see on viiskümmend protsenti kogu teenustest, teenuste kuludest, mida pakutakse nendele töötutele inimestele. kaks korda varemgi on äh, avaldus abiks esitatud kahe tuhande kümnendal ja kaheteistkümnendal aastal ning need olid seotud äh, jaemüügikriisi ning sektori ümberkujundamisega. selles piirkonnas on tööpuudus suurenenud kahe tuhande seitsme, seitsmenda aasta neljast protsendist peaaegu üheksateistkümne protsendini. Ehm, Aragoni abipalve täidab kõik abikõlbulikkuse kriteeriumid, seetõttu peaksime me näitama sellele rohelist tuld. samuti tuleb nentida, et tuleks kiirendada seda protsessi, eriti pidades silmas asjaolu, et me räägime siin töötute inimeste koolitamisest lisameetmetest, mis aitavad inimestel tööd leida kas kodumaal või piiride taga. probleem ei ole mitte ainult selle avaldusega, vaid kui me ka-, kavatseme seda fondi kasutada, siis me peame kiiremini tegutseda, tegutsema, aitäh. aitäh, äh, härra Ed Külnikuid mm.. Mm Eh, muchas gracias, eh, señor president. aitäh, härra esimees. mis puudutab seda EGF-i avaldust, siis mina olen ise pärit Aragoni piirkonnast. ja ma olen näinud, kui kohut-, kohutavas olukorras on paljud ettevõtted, väga paljud ettevõtted, väikesed ettevõtted on tegutsemise lõpetanud, ma isiklikult tean väga paljusid inimesi, kes töötasid näiteks hotellinduses, mis on väga oluline sektor Hispaanias, nemad on jäänud töötuks. sellega on käinud kaasas väga paljud isiklikud tragöödiad ning eh, mastaabid on tõesti suured, ma ei sooviks sellist eh, olukorda mitte kellelegi ning ma tahaksin tõesti, et seda fondi käivitataks kiiremini. samuti soovin ma, et see abipalve äh, kinnitataks. kui vaadata mõjutatud ettevõtete nimekirja, siis see on väga pikk ja ma tean isiklikult mitmeid neid ettevõtteid asi ei ole siin juhuslik, see illustreerib väga hästi seda, kui suured probleemid on Hispaanias üldisemalt selles sektoris ning teisteski sektorites. samasugused probleemid on paljudes teisteski lõunapoolsemates riikides. kokkuvõtteks tahaksin öelda, et jah, on küll tore, et me aitame kannatavaid inimesi, aga minu arvates ei peaks me pidama liberaliseerimist või üleilmastumise mõjusid tragöödiaks, mingisuguseks äh, katastroofiks. Need asjad lihtsalt toimuvad ning meie intelligentsete inimestena peame aitama ennetada ebameeldivaid mõjusid. me peame vastu võtma meetmed, et sellised tragöödiad ei korduks see on seotud ka veel olulise teemaga, millest me lähikuudel palju räägime nimelt vabakaubandusleppega USA-ga. minu arvates on selliseid meetmeid meil edaspidi vaja. aitäh, härra Ekenikoe. jah, tõepoolest oleks mõistlik eh, ette aimata, mida üleilmastumine kaasa toob ja ennast ette valmistada selleks ja võib-olla peaks ka sekkuma kiiremini, mitte selliste viivitustega nagu praegu. kas on veel teisi sõnasoove, tegemist on teemaga, mis puudutab Aragooni, aga näib, et teisi sõnasoovijaid ei ole, nii et, et läheme järgmise raporti juurde. see puudutab äh, siis äh, globaliseerumisega kohanemise fondi kasutusele võtmist Hollandis Overis ehitusettevõtte puhul. Paul Tang on raportöör, palun. Um... aitäh, härra esimees. mina olen uus parlamendisaadik ning mind huvitas vägagi, kuidas seda üleilmastumisega kohanemise fondi raha kasutatakse, seetõttu võtsin ka selle dokumendi enda tutvustada. selgub, et raha kulutatakse päris hästi. kõigepealt tuleb mõista, et Holland, nagu paljud teisedki riigid, kannatasid finantskriisi ajal, aga peamiselt kannatas ehitussektor. uute majade ehitus vähenes dramaatiliselt, peamiselt seetõttu, et pank, pangad ei rahastanud enam hüpoteeke. see tähendab seda, et äh, kukkusid kokku nii kinnisvara hinnad kui ka mm, ehitussektor üldiselt. tõsi on aga ka see, et probleem on eelkõige äärealadel. suur vahe on mm, suurtes keskustes, kus turg juba kosub, aga ja, ja äärepiirkondade vahel, kus on probleemid endiselt olemas. tõsine probleem on see, et es-, esmapilgul lühiajalise tööpuudusena tunduv võib muutuda pikaajaliseks tööpuuduseks. niisiis, need äh, ehitajad töötasid väikeettevõtetes või olid FIE-d, need äh, inimesed äh, on saanud hea hariduse, nad on tõesti Mm, töötanud koha peal ning neil on vaja nüüd naasta tööturule Hollandis. seega eelkõige on võetud sihtmärgiks ehitussektor äärealadel ning raha kulutatakse peamiselt toit, töökoha otsimise abiks, et inimesed tõesti leiaksid endale uue koha Hollandi tööturul ning minu arvates võiksime me tervitada seda ettepanekut aitäh, härra raportöör ja nüüd äh, paluksin neid, kes sõna võtta soovivad, seda teha. mitte keegi ei ole sõna palunud. niisiis jõuab kätte hääletuse aeg, mis, jah, palun. Predsedujoči, hvala za besedo. Moj kratek komentar. suur tänu, härra esimees, sõna andmast. mul on üks lühike kommentaar. kõigi nelja raporti puhul kuulsime me, et probleem seisneb liiga hilises tegutsemises, selles, et raha jõuab liikmesriikidesse liiga hilja niisiis, me peaksime leidma üles põhjused, miks protsess nii aeglane on ning uurima, kuidas seda kiirendada saaks. samuti palun ma, et praegused raportöörid ning ka tulevased raportöörid kaasaksid oma raportisse võimalike EGF-i probleemide puhul ka need tagajärjed, mis on tulenenud sellest, et avaldusi on läbi vaadatud liiga aeglaselt. me peaksime endalt ka küsima, et kui üleilmastumise tõttu need probleemid eh, jätkuvalt esile kerkivad, siis kas EGF-il on piisavalt eh, raha, et tõesti neid tagajärgi leevendada? aitäh! jah, tõepoolest kõik raportöörid äh, olid kriitilised. Äh, äh, nad rõhutasid, et olukord muutub järjest tõsisemaks ja seega peaks globaliseerumisega kohanemise fond sekkuma palju kiiremini. nüüd aga jah, tõesti olukord on tõesti väga murettekitav. Need viivitused äh, täna on reaalsus ja arvestades seda kriitikat, äh, võib-olla komisjon on äh, midagi, võib-olla komisjonil on midagi öelda, et meid rahustada. proua peadirektor. Yes, thank you very much. aitäh, jah mul ei olnud plaanis sõna võtta, aga kuivõrd niivõrd paljud inimesed viitasid nendele viivitustele, siis tahaksin selgitada kolme asja. kõigepealt, nagu te teate, meil on uued eeskirjad, mis vähendavad otsuse langetamise aega selliste projektide puhul. uute projektide puhul äh, langetatakse otsus nelja kuu jooksul esimene eh, juhtum, see Rumeenia juhtum, eh, seda vaadati veel läbi vanade reeglite järgi, mis nägi ette pikemat läbivaatamise aega ning raportöör ise tunnistas, et probleem oli sellega, et taheti luua ühistud, me pidime seda kõike kontrollima aga tegemist oli tõesti elujõulise ettevõt-, ettevõtmisega, et eh, see nende toodete järele on nõudmine ja seetõttu kogu see otsuse langetamine ka sellel konkreetsel juhtumil nii kaua venis teiseks tahaksin öelda, et Hispaania juhtumi puhul on võib-olla esinenud arusaamatusi, sellepärast et eh, veebruaris kaks tuhat neliteist esitati see taotlus, nii et, et väga pikka viivitust siin ei ole olnud ning kolmes märkus äh, on selline, et kui kaks eelarvepädevat asutust on langetanud otsuse, siis läheb kaks nädalat, enne kui komisjon saab raha välja maksta. nii et, et ma toetan eh, esimehe seisukohta, et parlament peab langetama otsuse nii kiiresti kui võimalik, selleks, et me saaksime hakata seda otsust ka võimalikult kiiresti ellu rakendama, aitäh. niisiis niisiis, pall on parlamendi väravas niisiis me peame leidma äh, võimaluse, kuidas hääletada palju kiiremini, äh, sellepärast et äh, kui tulekahju puht-, puhkeb, siis ei kutsuta ju linnanõukogu kokku, et otsustada, kas tuletõrjujad välja saata või mitte, nii et, et me peame tegutsema tõesti palju kiiremini, kuidas probleemi lahendada niisiis, nüüd oleme lõpetanud nende viie raporti arutamise, mis puudutasid globaliseerumisega kohanemise fondi kasutusele võtmist ning oleme jõudnud äh, hääletuseni. raportööriks on Gerard Depree ja proua Hoolmeier. ning küsin neilt kõigepealt, kas me võime hakata hääletama, eh, sellepärast et eh, hääletus oli ette nähtud kaksteist kümme ja võib-olla kõik kolleegid ei ole veel kohal. kas me saame praegu kohe hääletama hakata? härra Depree, mida teie arvate? härra esimees, ehm, ma arvan, et me oleme üsna kiiresti edasi läinud ja ma arvan, et me võime hakata kohe hääletama. Ehm, niisiis, eh, kui kellelgi midagi loomulikult selle vastu ei ole aga kui soovite, siis ma tutvustaksin väga kiiresti eh, seda eelnõu ja kui ei ole. niisiis, proua Hoolmaier, mida teie arvate? kas teil on vastuväiteid? ei ole? okei okay.. Ganz kurze Erklärung zu den drei Transfers. üks pisikene selgitus ma tõesti ei tee pikalt, kõigepealt andmekaitsevolinik, kes vajab raha ülekannet, see on täiesti lihtne. siin on küsimus äh, täiskohas, mida on vaja sinnamaani, kuni eh, andmekaitsevolinik saab sellel kohal ka inimese. sellega mingisuguseid probleeme ei ole, see on eh, nelikümmend tuhat ning teine küsimus on regioonide komitee see on siis regioonide komitee isik koosseis. siin on tegemist täiesti tavapärase olukorraga komisjoni koosseisus see, et nad saaksid kasutada raha teiste institutsioonide külastamiseks, see raha tuleb neile eraldada, see on olemas. ning kolmas punkt, see on kakskümmend tuhat see summa oli siin kakskümmend tuhat ning kolmas ülekanne puudutab siis samuti regioonide komiteed. siin on tegemist eelarvekomisjoni otsusega, mille me kunagi juba oleme ära teinud, ECR-ist on saanud fraktsioon ning seetõttu tuleb meil raha tõsta ühelt realt teisele, see ei ole samuti keeruline ning meie eelarvekomisjonis oleme selle sisulise otsuse tegelikult juba ammu teinud. aitäh ja nüüd saab sõna Gerard Depree. Äh, teen väga kiiresti, niisiis me oleme saanud äh, terve rea ülekannete ettepanekuid terve rea nendest saame siis äh, koos hääletada, mis puudutab kahteteist, kolmeteist, neljateist, viiteist ja kuusteist. Need lükkame edasi järgmisele kohtumisele. niisiis ma Äh, räägin nendest, äh, mida me saame täna hääletada. kõigepealt äh, üksteist, see puudutab siis tasakaalu taastamist aastast kaks tuhat neliteist ja see puudutab detsentraliseeritud halduskulusid. Ähm, tegemist on siis asjaga, mis puutub komisjoni pädevusse. nüüd kaheksateist, siin on tegemist eelmaksega Äh, aastast kaks tuhat viisteist, mis on seotud äh, kriiside lahendamise nõukoguga. Äh, nagu te teate, see luuakse septembris kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, tegemist on siis kriisi lahendamise mehhanismi väga olulise organiga Äh, niisiis äh, ta alates kahe tuhande viieteistkümnendast aastast hakatakse seda rahastama siis äh, muudest allikatest ja summad tulevad Euroopa Liidu eelarvesse tagasi, mis puudutab nüüd ülekannet üheksateist, siis Horisont kaks tuhat kakskümmend juriid-, õiguslik alus kiideti heaks pärast kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarve heakskiitmist ja seetõttu ähm, tuleb meil arvestada mm, äh, nende erinevate õiguslike alustega, me peame arvestama siis õigusliku alusega, mis oli novembris kaks tuhat kolmteist, nüüd äh, ülekanne kakskümmend, see peaks võimaldama siis Serbial ja Montenegrol optimaalselt ära kasutada olemasolevaid kulukohustusi, mis meil on olemas äh, ühenemises abivahendis niisiis eesmärk on parandada siis teatud programmide rahastamist ja vahendeid on vaja rohkem kui algselt ette nähtud, ülekanne kakskümmend üks ei põhjusta ka mingeid probleeme, viiskümmend miljonit eurot äh, siis äh, äh, hädaabireservist läheb humanitaarabiks Süüriale. niisiis tegemist on siis ka osutame, otsustame siis toetada tõsisemalt ka Süüria põgenikke naaberriikides läbi selle abi. niisiis, ja nüüd ongi juba kell kaksteist läbi seitse minutit. aitäh raportööridele nende täpsustuste eest, kas keegi soovib midagi öelda, midagi küsida? meil on veel peaaegu viis minutit <laughs> Äh, küsimusteks. Äh, kui küsimusi ei ole, siis äh, kas äkki alustaks nüüd hääletust? Läheks natuke kiiremini edasi. jah, me saame niimoodi asju natukene kiiremini teha, kui ette nähtud. võib-olla me hääletaksime plokina need otsused üksteist, kaheksateist, üheksateist, kakskümmend ja kakskümmend kaks, mida härra Depree siin praegu just tutvustas. nii, küsin, äh, kes on nõus, tõstke käsi, palun. aitäh, kas keegi on vastu? kes on vastu, et me neid koos hääletame? Neid ei ole. kas on erapooletuid? erapooletuid ka ei ole ah,. üks-kaks erapooletut siiski. kaks erapooletut, aitäh. niisiis. Läheme nüüd teiste osade juurde, mida tutvustas proua Hoolmeier. kõigepealt regioonide komitee ülekanne siis, siis puudutab üks kalkülist kakssada kakskümmend neliteist, kes on poolt, aitäh. laske palun käed alla, kes on vastu? vastuolijaid ei ole, kas on erapooletuid? üks erapooletu. see on siis nüüd otsustatud. Euroopa andmekaitse inspektori ülekanne EDPS number üks, kes on poolt? aitäh, võite käed alla lasta, kes on vastu? vastuolijaid ei ole, kas on erapooletuid? kaks erapooletut. ja lõpetuseks viimane otsas regioonide komitee taotlus muuta kahe tuhande neljateistkümnenda aasta ametikohtade tabelit, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? ei näe, et keegi vastu oleks erapooletud. kaks erapooletut. niisiis nüüd oleme äh, lõpetanud oma päevakorra, kas kellelgi on veel muid küsimusi, ei ole. niisiis äh, peatame oma äh, koosoleku ja jätkame kell kolm, et kuulata ära siis detsentraliseeritud agentuuride troika, niisiis istung on katkestatud, kohtume peatselt.